toetada Serbiat reformide teel edasi liikuma. see ja me soovime, et läbirääkimised algaksid võimalikult peatselt. aitäh, härra minister! aitäh, ma sain resolutsiooni ettepaneku ja sooviksin selle nüüd hetkel lõpetada. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ning see puudutab ähm, laienemisaruannet Serbia ja kohta ja annan mhm. sõna minister Vammenile Kosovo kohta. lugupeetud juhataja, parlamendiliikmed ja volinik ning äh, raportöör Lunatsek. Kosovo kohta saan ma öelda seda, et ma olen äh, olukorra suhtes optimistlik, arvestades sellest, mis on toimunud äh, alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eduaruande kohta. selle aasta kahekümne kaheksanda veebruari nõukogu järeldused puudutavad samuti edasiminekuid äh, Euroopa Liidu dialoogis kui Serbia ja Kosovoga nagu te teate, siis eelmise aasta detsembri nõukogu tervitas Kosovo pühendumust Euroopa Äh, olulisule, olulisusele, arvestades pingutusi viisa, kaubandus- ja õigussüsteemis ning samuti Euroopa integratsiooni riikliku nõukogu loomisel. nõukogu tervitab samuti äh, integratsiooni, mis puudutab Ibari jõe lõuna pool elavaid serbe. samal ajal on nõukogu pannud tähele, et on toimunud piiratud edasiminek, mis puudutab äh, Äh, valimiste aastat. nõukogu julgustab Kosovot astuma vajalikke samme selleks, et äh, valimisprotsessi puudujääk äh, paika panna. samuti julgustame Kosovot parandama eelarve olukorda koostöös IMF-iga nõukogu viitab sellele, et on vaja teha jõupingutusi, eriti ametivõimude poolt, mis puudutab riigihalduse reformi ning õigusriigi kaasamist vaja on näha tõendeid selle kohta, et organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga tegeletakse ning järgitakse õigusreformi ning kaitstakse sõnavabadust. nõukogu kutsus Kosovot üles käivitama ka kaasavat ja pikaajalist äh, äh, päevakorda Põhja-Kosovoga. lisaks äh, nendele nõudmistele rõhutas nõukogu ka Eh, olulisust, eh, mis puudutab Belgradi-Pristina dialoogi. see on sama oluline nii Serbiale kui ka Kosovole. nõukogu kutsus üles mõlemaid osapooli selleks, et konstruktiivselt kõikide küsimustega tegeleda, mis puudutab inimeste vaba liikumist tollis ning samuti eh, piiriületuspunktide integreeritud haldust seda üleskutset panid tähele nii kui Belgrade kui Pristina ning viimastel kuudel on tehtud väga palju e-, edasiminekuid e, ning e, mõlemad pealinnad on üles näidanud suurt poliitilist julgust. see on positiivne areng, mis näitab laienemisprotsessi võimekust reforme läbi viia. sama oluline on ka see fakt, et Euroopa Liit on äh, Eh, nende jõupingutustega arvestanud. viisadialoog käivitati selle aasta jaanuaris, lisaks sellele soovib komisjon luua ka õigusriigi dialoogi ning ähm, tulemusuuringud, mis puudutab ka stabilisatsiooni ja assotsiatsioonilepingut Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, need on olulised algatused. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, volinik ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et Kosovo tulevik on Euroopa Liit. Belgradi ja Pristina vaheliste lepingute jõustamine toob Serbia ja Kosovo lähemale nende teel Euroopa Liitu. teisest küljest seisab Kosovo juhtide ees veel palju väljakutseid, seda ka kohalikul tasandil. ka siin on Euroopa Liit valmis abistama ja ma kinnitan, et täiendavad vahendid pannakse paika selleks, et toetada neid algatusi Brüsselist ja samuti ka äh, delegatsioonide juhtide poolt, mis on äh, paika pandud viimastel nädalatel, suur tänu! suur tänu, härra minister, ja nüüd ma tahaksin anda sõna komisjoni nimel volinik Rüülele, palun, teil on sõna. suur tänu, härra president, austatud äh, parlamendisaadikud, härra minister, ma olen väga tänulik ähm, teie ähm, lahke küllakutse eest äh, tulla osalema arutelul Kosovo osas ja ma olen äh, ka äh, väga tänulik selle töö eest, mille te olete andnud toetuseks komisjonile Kosovo küsimustes ja ma tänan ka teie raportööri proua Lunatseki, kes on esitanud väga hästi tasakaalus raporti ja kes on taganud kojas sellele suure toetuse ma tulen muuseas just Kosovost, teisipäeval oli mul au osaleda Euro-, Kosovo Euroopa Integratsiooninõukogu kõige esimesel kohtumisel. selle nõukogu kutsus kokku president Jahaiga, eh, Kosovo president, selleks, et eh, Kosovo Euroopa integratsiooni juhiks eh, mõttekoda. oma kõnes äh, selle nõukogu ees rõhutasin ma seda, kui oluline on see, et see nõukogu peegeldaks ja et seda toetaks kõik poliitilised ähm, ringkonnad Kosovos. nõukogu peab jõudma nii laia ja nii kaasava konsensuseni, kui see on vähegi võimalik ainult äh, kõikide poliitiliste jõudude toetusel ja kõikide kogukondade toetusel suudab Kosovo ellu viia need reformid, mida on vaja võtta selge suuna Euroopasse. Euroopa integratsioon eeldab äh, Kosovo ühiskonna pühendumist ja toetust sellele. juba oma loomuselt on Euroopa lõimumisprotsess äh, kaasav ja nii peabki see olema. austatud parlamendisaadikud mida teha selleks, et Kosovot äh, toetada selle äh, lähema lõimumise teel. üldasjade nõukogu kinnitas kahekümne kaheksandal veebruaril komisjoni algatust käivitada tulemuslikkuse uuring stabiilsus- ja liit, äh, liitumislepingu, assotsiatsioonilepingu osas Kosovoga. see on täiesti uus faas nüüd Euroopa Liidu suhetes Kosovoga. nõukogu heakskiit kinnitab äh, Kosovo selgelt äh, Euroopa Liidu Lääne-Balkani poliitilisse raamistikku. see on väga oluline samm äh, lepinguliste suheteni jõudmiseks Kosovoga. tulemuslikkuse uuringu eesmärgiks on anda kõikehõlmav ning sügavuti minev analüüs Kosovo valmisoleku kohta asuda läbirääkimistele ja äh, ka äh, stabili-, stabiliseerimise assotsiatsioonilepingu rakendamisele, see on õiguslikus aluseks Euroopa Liidule Lääne-Balkani riikidega suhetes ja on hüppelavaks äh, siis liitumisele. see uurimus keskendub poliitilistele, majanduslikele ja õiguslikele aspektidele Kosovo valmisoleku kohta sõlmida stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni kokkulepe minu eilne külaskäik Kosovosse äh, on esimeseks äh, sammuks äh, sellel teel. tulemuslikkuse uuringu ähm, sooritamine on järjekordne samm meie väga ambitsioonika Kosovo poliitika osas, ma räägiksin sellest poliitikast paari sõnaga. kõigepealt loodetavasti saame varsti vastu võtta viisavabastust teekava Kosovo kohta veel sellel kevadel teiseks, üsna pea me esitame omapoolse ettepaneku raamkokkuleppe sõlmimiseks, mille alusel on Kosovol võimalus osaleda Euroopa Liidu programmides. kolmandaks, kolmekümnendal mail äh, käivitan ma struktureeritud dialoogi õigusriigi küsimustes. neljandaks, me toetame Kosovo taotlust äh, liituda Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangaga kui Kosovo peaks otsustama sellekohase taotluse esitada ja viiendaks me oleme varmis, valmis toetama kaasavat ja pikaleulatuvat agendat äh, Põhja-Kosovo jaoks. lubage mul äh, lõpetuseks öelda, et me oleme pühendunud äh, Kosovole. viimased nädalad on näidanud, et me ei tee lihtsalt suuri sõnu, vaid et nende sõnadega käivad kaasas ka konkreetsed sammud komisjon on võtnud Kosovo südameasjaks, kahe tuhande kaheteistkümnes aasta peaks olema võimaluste aasta ja ma loodan, et ma võin äh, jääda toetuma ka parlamendi toetusele, et see võimalus mitte käest lasta ja sellest reaalsust kujundada. suur tänu, ütleb härra president ja nüüd äh, fraktsioonid, kõigepealt saab esimesena sõna äh, proua Lunatsek, äh, kes räägib äh, roheliste nimel, palun suur tänu, härra president, suur tänu ka teile, volinik Füüle ja minister Vammen. minu selle aasta raport tahab välja saata selge sõnumi Kosovo rahvale selle kohta, et äh, iseseisva Kosovo tulevik on Euroopa Liidus. Euroopa Liit on viimastel kuudel, aastatel äh, astunud väga olulisi samme selleks, et äh, Kosovo Vabariik välja kujutada, olgu selleks siis äh, viisa arutelud äh,, ja see teekaart, mis, milleni me peaksime nüüd voliniku sõnade kohaselt sellel kevadel jõudma. tõsiasi, et Belgradi ja Pristina, Bel-, Serbia ja Kosovo vahel toimunud läbirääkimised on toonud teatavaid vilju ja et need läbirääkimised jätkuvad pärast valimisi on juba teretulnud. mis need tulemused on? regionaalne koostöö, kus Kosovo võib iseseisvalt osaleda rahvusvahelistes ja regionaalsetes organisatsioonides ning saavutatud kokkulepe piiri haldamisküsimustes, mis esimest korda Äh, on viinud kahe riigi vahel bilateraalse kokkuleppe sõlmimiseni, kuid ma muidugi kutsun üles Serbiat, nii nagu nad on lubanud, selle kokkuleppega allkirjastada. ja volinik Füüle, nagu te ütlesite eile, te kuulutasite välja tulemuslikkuse uuringu äh, koostamise, see on järjekordne samm äh, Kosovo teel äh, Ähm, äh, stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingu osas ja ma kutsun üles ka viite liikmesriigi, kes seda seni veel ei ole teinud, Kosovot tunnustama, sellepärast et nii oleks Euroopa löögivõim veelgi suurem samas muidugi Kosovos endaski palju väljakutseid veel, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastane võitlus, toimiva majandusstruktuuri ülesehitamine, sotsiaalse majanduse loomine, ülesehitamine, et inimesed tunneksid, et on mõtet töötada oma riigis ja see üles ehitada, valimisseaduse muutmine ning valimisseaduse rikkujate toomine kohtu ette, mõttevabadus, sõnavabadus, meediavabadus Põhja-Kosovo osas me kutsume üles Pristina valitsust ulatama käe serblastele põhja suunas ja äh, Ahtisaari programmi kutsun üles äh, täitma äh, serblastel Põhja-Kosovos ja ma tahaksin, et serblased ei äh, kuulutaks välja omavalitsuse valimisi Põhja-Kosovos, see oleks vastavus, see ei oleks vastavuses rahvusvahelise õigusega ja läheks vastu ka äh, kandidaatriigi staatuse andmise lepingu punktidega me esitasime üsna palju muudatusettepanekuid täiskokku, sellepärast et me hääletasime selle raporti esimest korda läbi kaks kuud tagasi ja vahepeal on ikka väga palju juhtunud. suur tänu, ütleb härra president ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna Bernd Posselt. härra president, käesoleval aastal möödub sada aastat esimesest Balkani sõjast, mil äh, Serbia väed vallutasid Kosovo. seal peale on juhtunud väga palju ning äh, sellel ajal on möödunud, sellele ajal on järgnenud pikk Äh, okupatsioonirežiim ning nüüd lõpuks on siis võimalus Kosovos luua demokraatlik riik. seal on väga palju probleeme, aga seal on saavutatud ka väga palju. ning loomulikult on meie ülesanne toetada Kosovot sellel teel. jah, ma toetan Serbia liitumist Euroopa Liiduga alles äh, pühapäeval käisin ma seetõttu Serbias, aga ma nõuan ka Kosovo jaoks õiglust. Serbial on kandidaadi staatus, Kosovot ei ole viis riiki ikka veel tunnustanud. see peab muutuma Kosovos on tagatud vähemuste õigused. Neil on õigused saada esindajad parlamenti. Äh, Ahtisaari äh, plaan on vastu võetud Kosovo põhiseadusesse, nüüd aga ma näen, et albaanlastel Prešovas ei ole eh, mitte ainsamadki esindajad Serbia parlamendis. Eh, samas serblased Kosovos on eh, asepeaministrid, nad on esindatud parlamendis ning ma tõepoolest no, kutsun teid üles olema siinkohal mõistlikud ning seadma mõlemale poolele võrdsed tingimused nende teel Euroopa Liitu Pristina ja Belgradi vahel on üheksa kokkulepet, nendest üheksast kokkuleppest ei ole kõige olulisemad veel allagi kirjutatud eh, ning eh, mõned neist on ellu viidud, osad mitte. meil on vaja, et sõnadele järgneksid teod eh, ning me nõuame seda ka enne Serbia valimisi ning me tahame ka selgelt kinnitada seda, et me ei toeta Serbia jagamist, me ei saa seda lubada siin on vaja tagada euroopalik areng noores Euroopa demokraatlikus riigis. Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów pan e, Pierre aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna kolleeg Panseri. aitäh, härra president. proua Lunatšek on teinud tõepoolest suurepärast tööd ja ma usun, et konsolideerumisprotsess on kahtlemata väga oluline. meie eesmärgiks peab olema Pristina valitsus üles kutsuma, üles kutsuda jätkata demokraatlike reformide teel. Need on reformid, mis võivad aidata riigil moderniseeruda ning avada uus peatükk oma poliitilises ja majanduslikus elus. probleeme, millega tuleb tegeleda, on kahtlemata väga palju. nõukogu nimetas neid ka just hiljuti Nende probleemide kallale tuleb asuda täie otsustavusega. siin tuleb olla ka vastavalt järjekindel, reformid peavad olema sidusad ning meil on hea meel praegu selle üle, et on sõlmitud ajalooline kokkulepe Pristina ja Belgradi vahel, mis puudutab piirkondlikku koostööd ning meil on hea meel, et Kosovo eh, saab esinduse ka piirkondlikes kogudes. see kõik on Balkani stabiliseerimise huvides ning see on olulise tähtsusega ka Euroopa Liidu jaoks. ka need küsimused, millele eh, härra Füüle just viitas, on väga tähtsad ning eh, hinnangute läbiviimine on äärmiselt tähtis. me peame jääma sellele teele, kuhu me oleme asunud sest äh, see aitab parandada ka suhteid äh, Serbia ja Kosovo vahel. see omakorda aitab neil riikidel läheneda Euroopa äh, Liidule ning vähendada vastastikust umbusaldust. Et need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole tunnustanud veel Kosovot, saavad samuti oma umbusaldusest jagu ning meil on vaja toetada Kosovot nende eesmärkide saavutamisel. Eh, aitäh, nüüd saab eh, liberaaldemokraatide nimel sõna härra Katšin kaheks minutiks. suur tänu, eh, lugupeetud kolleegid, nõukogu ja komisjoni esindajad. soovin õnnitleda proua Lunatšeki tasakaalustatud hea raporti eest. lõpuks ometi on Kosovo kodanikud saanud Brüsselist häid uudiseid Eh, tulemuslikkuse uuris, uuring on eh, näidanud, on olnud väga kasulik, samamoodi nagu viisa liberis-, viisavabastus. Kosovo on viimane riik, mille kodanikel on vaja viisat selleks, et Schengeni alale siseneda. meil on vaja täita oma osa niipea kui võimalik Kosovo on Serbia dialoogis osalenud heausklikult ja me peame tervitama nende konstruktiivset lähenemist. dialoog Belgradiga on äh, nii Kosovo kod-, selle kodanike ja majanduse huvides. mõlemad osapooled peavad jätkama dialoogi aga Kosovol on vaja dialoogiga Serbia kogukonnaga Kosovo põhjaosas ning etniliste serblastega, kes elavad Ibari jõest lõuna pool. Serbia kultuuril on väga ähm, tugev mõju äh, Kosovos ning äh, lõhe äh, Serbia kogukonna vahel nõrgestab olukorda Kosovos samal ajal peab Pristina üles näitama head usku Serbia kogukonna suhtes põhjas ning julgustama nende integratsiooni Kosovosse. Belgria peab jätma kõrvale ideed eh, Serbia domineeritud põhja toetamiseks eh, ja püüdlusi seda Serbia osaks muuta. see saab olema väga keeruline, niikaua kui mõned liikmesriigid ei muuda oma lähenemist, mis puudutab Kosovo sõltumatust. see on osa meie ülesannetest, kui me soovime stabiilsust selles piirkonnas. kuid mis on Kosovo tulevikuks kõige olulisem, on see, et Pristina peab osalema dialoogiga iseendaga. süsteemne korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on Kosovo majanduses katkuks palju rohkem on vaja teha sellega võitlemiseks. konkreetsed tulemused selle võitlusega tagavad selle, et Kosovo saab stabilisatsiooni assotsiatsiooni kokkuleppe peatselt poliitiline tahe Kosovo juhtide poolt on ülioluline. aitäh, ütleb äh, president Euroopa Roheliste nimel saab äh, nüüd sõna, vasakpoolsete sõna saab, nimel saab sõna nüüd kolleeg Angulakis. suur tänu, äh, tegemist on imperialistliku poliitikaga ja Euroopa Liidu monopoliga selles piirkonnas, konkurentsivõimet on takistatud ja avaldatakse oma mõju, soovitakse kapitalistlikku lähenemist peale suruda, ära kasutades Kosovo varasid, süvendades vaesust. ning äh, käitutakse häbitult Põhja-Kosovo elanike suhtes. EULEX, äh, KFOR ja teiste osalus äh, muudab selle piirkonna NATO ja Euroopa Liidu kaitsealaks, tegemist on kuritegeliku lähenemisega, nad soovivad nende riigi jagamist seadustada sellega, et selleks, et liituda Euroopa Liiduga. Euroopa Liit on lahti teinud Pandora laekad, süvendanud etnilisi erisusi, põhjustanud palju probleeme oht on, et sõjategevus puhkeb laiemalt ja me soovime aga Euroopat, kus on rahu, samas aga võib see kõik toimuda ainult Euroopa Liidu hävingu taustal. suur tänu, nüüd EFT nimel äh, härra Provera, palun. lugupeetud juhataja, Kosovo on riik, kus on suured struktuursed äh, probleemid raportis tuuakse see samuti välja. tegemist on laialdase korruptsiooniga, õigussüsteemiga, mis ei vasta demokraatliku riigi äh, eeldustele, samuti on äh, puudu meediavabaduse valdkonnas, vähemusi ei kaitsta ning keskkonnaküsimustega ei ole samuti tegeletud, kuritegevus vohab, inimkaubandus, ähm, relvakaubandus, uimastikaubandus, äh, millele on viidanud äh, mitmed erinevad rahvusvahelised uuringud. kahe tuhande kümnendal aastal rääkis äh, üle kogu sellest, et peaminister ise oli isiklikult seotud kuritegevusega kõik need näitavad, et äh, integratsioonist ja liitumisest äh, ollakse veel väga kaugel. loomulikult peame üritama Kosovot demokraatlikul teel toetada, suur tänu! aitäh! nüüd fraktsioonide nimel härra Possalt, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? Provera, härra Posselti küsimus. Äh, mina soovisin küsida, kas härra Provera teab, et äh, härra Marti äh, on meie parlamendi ees, ta ei suutnud esitada mitte ühtegi tõendit selleks, et kinnitada organitega kauplemist, ta tõepoolest püüdis seda tõestada, aga ta ei leidnud mitte midagi ja ma arvan, et härra Provera peaks seda teadma half a minute uh, for.... suur tänu. aitäh, ma tean, et äh, need äh, ülemkogu äh, süüdistused viitasid peaministrile kahekümne seitsmel korral ja sellele viitas ka BBC mina ei ole seadusandja ja mina ei saa sellist uurimist läbi viia, et vaadata, kes on süüdi ja kellele süüdistust esitada. aga samas on tegemist äh, väga autoriteetse allikaga ja neid pea, süüdistusi peab võtma tõsiselt. suur tänu nüüd äh, Vaba mikrofoni all kõigepealt äh, härra Liisek suur tänu, juhataja. kõigepealt sooviksin ma öelda järgmist, äh, pöörduda oma vana sõbra voliniku poole. daamid ja härrad, raport äh, on tasakaalustatud hea dokument ja me peaksime seda toetama. see toetus on osa meie tea-, toetus näitab meie raportööri arusaama toimuvast selles piirkonnas. tegemist on keerulise teemaga ja see on väga suur väljakutse Euroopa Liidule ja kogu eh, rahvusvahelisele üldsusele, mitte ainult meie ei tunne huvi selle piirkonna suhtes ega selle riigi muutmise suhtes. ma pean ütlema, et ma tunnen head meelt selle üle, et raportis viidatakse sellele, et Kosovo on üsnagi palju teinud selleks, et ümber korraldada riiki ning äh, on alustatud äh, õigussüsteemi loomist ja vajalike ametite loomist. soovin äh, viidata ka ühele konkreetsele teemale, see, mis toimub Kosovos ning Kosovo edu on samuti eeskujuks teistele riikidele see näitab, kui tõhus on Euroopa Liidu poliitika. see on vajalik näide kõigi, kogu piirkonnale ja Balkanile. suur tänu! ja nüüd proua Muniz de Urquiza, üks minut. suur tänu, juhataja! me läheneme konstruktiivselt oma fraktsioonis ning me toetasime Kosovot ja tulemused on olnud positiivsed ning edusammud, mida me saame näha, on olnud väga suured. see on tõesti äh, piirkonna stabiilsusele kasulik olnud. kui Euroopa Liit oleks äh, üheskoos äh, ei oleks üheskoos toetanud Kosovot, siis ei oleks, ei näeks me neid edusamme täna ja seepärast leiame me, et ei ole üldsegi sobilik kutsuda üles liikmesriiki, kes ei ole Kosovot tunnustanud, äh, seda tunnustada ma arvan, et see ei äh,, ei ole ainus viis toetust osutada, me peame üles kutsuma neid äh, võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga toetuma reformide arengule, samas ei ole kõige olulisem just äh, iseseisvuse küsimus. nüüd härra Kukan, äh, poolteist minutit. suur tänu, härra president, suur tänu, proua raportöör, tehtud töö eest Kosovo on ees probleemide ja väl- ja võimaluste ajastuga ma toetan täies ulatuses komisjoni ja nõukogu selle aasta tegevuse kava tulemuslikkuse uuringu käivitamine, viisa liberaliseerimise dialoog ja Euroopa Liidu programmide osas, osas töö tegemine on konkreetsed ja ambitsioonikad sammud, sammud, mida on hädasti vaja Kosovo jaoks praegu Euroopa Liit peab investeerima sellesse tegevuskava selleks, et oma usaldusväärsust säilitada. samas me peame ootama ka konkreetseid käegakatsutavaid tulemusi Kosovo ametivõimudel, kohtusüsteemi reform äh,, allsussüsteemi roll, aga just eriti õigusriigi kinnitamine, korruptsiooni ja organiseeritud ku-, äh, kuritegevusega vast-, võitlemine eriti. ma tahaksin, et äh, dialoog Serbiaga viiks konkreetsete tulemusteni Kosovo jaoks ja et normaliseeruksid suhted äh, Kosovo ja Serbia vahel. ma olen ühtlasi ka veendunud, et äh, rahvaesindajad Kosovo assamblees ja ka meie siin Euroopa Parlamendis peaksime olema pidevalt teavitatud selle protsessi käigust ja tulemustest Kosovol on äh, tööpõld ees lai, aga ma olen oluline, et olukord paraneb Kosovos ja tänu sellele jõuab ta kõigepealt lähemale Euroopa Liidule ja siis juba Euroopa Liitu endasse. suur tänu, härra Kukan, ja nüüd saab äh, sõna järgmisena proua Fajon. aitäh. sooviksin äh, tänada ka raportööri, et ta avaldab toetust riigile äh, Äh, millel ei ole mingeid lepingulisi suhteid Euroopa Liiduga ning kes on äh, piirkonnas väga isoleeritud. selle riigi kodanikud ei näe ikka veel viisatunneli lõpus valgust, see avaldab eriti tugevat mõju noortele. viisa liberaliseerimiseks on äh, vaja astuda kiiremaid samme. samuti dialoogi Serbiaga oleks vaja edendada äh, siin on astutud samm edasi, luues esinduse, kuid ainult siis, kui Kosovo saavutab täieliku tunnustatuse, on võimalik tõsiselt edasi liikuda. mul on hea meel, et no komisjon tahab välja, tahab äh, koostada vastava uuringu. meil on vaja kaitsta Kosovo noorte huve, meil tuleb või toetada Kosovot võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga meil on vaja mõlemal poolel tagada ausus. aitäh ja nüüd saab sõna viimasena kolleeg Fleckenstein sotsiaaldemokraatide nimel. austatud kolleegid, Belgradi ja Pristina vahelised läbirääkimised on esimene edu, mille me oleme saavutanud ning see julgustab meid ka edaspidiseks. peaminister Tadžič ja Tadič saavad omavahel läbirääkimisi pidada ning see on tõepoolest esimene samm, mis loob eeldused positiivseks arenguks. nüüd on ka Kosovo kodanikel aeg näidata, et nad mõt-, et nende eesmärgid on tõsised ning seetõttu me toetame ka viisade liberaliseerimist, me toetame volinik Füüle teostatavuse uuringu läbiviimisel selleks, et valmistada ette assotsieerimislepingut. me Te võite loota meie solidaarsusele ja toetusele, kui te nende ülesannete täitmisele asute. üht sooviksin öelda, ka edaspidi peavad mõlemad pooled paralleelselt lähenema Euroopa Liidule, keegi ei tohi liikuda edasi teiste arvelt. aitäh! aitäh! nüüd äh, asume vaba mikrofoni juurde. kõigepealt saab sõna kolleeg Silvestris, üks minut. aitäh, ka mina sooviksin proua Lunatšeki tänada. mul on hea meel selle töö üle, mida ta tegi me näeme, et Kosovo ees seisavad suured väljakutsed, kuid see riik on ka juba palju teinud see tegevuskava, mis on kokku pandud, liigub õiges suunas ning seda tuleb toetada. ma olen väga optimistlik, Kosovo on teinud tõepoolest suuri edusamme viimastel aastatel. mõelgem vaid sellile, sellele, missugune oli seal olukord kümme-viisteist aastat tagasi, siis me saame aru, kui suured on need edusammud ning täna tuleb meil Pristina valitsust julgustada äh, tuleb julgustada seda valitsust, et ta saaks tuua kõik poliitilised jõud ümarlaua taha, et liikuda edasi reformide teel. kaubanduse valdkonnas, kohtusüsteemi valdkonnas on vaja veel reforme, me tahame tugevdada Kosovo demokraatiat selleks, et hõlbustada ja parandada sealsete inimeste elu me tahame näha Kosovot Euroopa Liidus ning Euroopa peab täie otsustavusega toetama Kosovo edasiliikumist. aitäh, viimasena saab sõna Ramon Travosa, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, Kata- katalaani liberalistlik partei, mida ma esindan, toetab Kosovo liitumist Euroopa Liiduga täies mahus ma tuletaksin teile meelde, et samal ajal, kui meie siin parlamendis räägime Euroopa Liidu laienemisest, on endiselt viis Euroopa riiki jätnud äh, Kosovo tunnustamata iseseisva riigina, üks nendest riikidest on Hispaania ma tahaksin nõuda kõikidelt Euroopa Liidu institutsioonidelt äh, jätkuvalt Hispaaniat survestada, et nad tunnustaksid Kosovo iseseisvust. Euroopa Liit äh, ei suu-, ei tohi sallida sellist uskumatut demokraatlikku defitsiiti oma liikmesriikide seas. ma toetan ka seda, et Montenegro on asunud Euroopa Liidus öö, äh, lõimumise teele pärast kahe tuhande kuuendal aastal saavutatud iseseisvust. ma tahaksin tänada Euroopa Liitu selle eest, et et Euroopa Liit on alati olnud aust-, tundnud austust ähm, vabaduste ja demokraatia ees. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Zuber, palun. suur tänu, härra president. me oleme seda öelnud ja tõendid ka näitavad, et äh, Serbia äh, Kosovo provintsi iseseisvustumine mõjutab otseselt rahvusvahelise õiguse rakendamist ja Euroopa Liidu piiridel äh, osuvat olukorda, see on äh, rahvusvahelise õiguse Helsingi kokkuleppe rikkumine, see on ebaseaduslik ja veel kord rikub ähm, rahvusvahelist õigust tõendid on näidanud seda, et pseudoriigi, kunstliku riigi loomine, mis iganes põhjustel seda siis ka ei tehta, on viinud meid mingisuguse kogumini, mis ei ole sugugi suveräänne, vaid protekt-, protektoraat, mida eh, sõjaväeliselt kontrollib eh, Ühendriigid ja Euroopa Liit. KFOR ja EULEX on need, mis eh, selle piirkonna üldse vee peal hoiavad. selle de facto poliitikaga üritavad nad selles piirkonnas oma domi-, dominantset positsiooni säilitada suur tänu, Jaroslav Paška järgmisena, ütleb härra president. suur tänu, härra president, austatud äh, härra minister. ma äh, leian, et see, et Lääne-Balkani riikidele on antud Euroopa perspektiiv, on positiivne, kuid äh, selleks, et äh, praeguse Kosovo president pakti nõudmisi täita, eh, ei ole õiglane, see läheb vastuollu Euroopa väärtustega. Eh, Euroopa Nõukogu assam-, Põhiseadusliku Assamblee raport näit-, viit-, näitab selgelt, milliseid kuritegusid eh, on toime pandud serblaste ja albaanlaste kallal. mõrvad ning tunnistajate mõrvamine näitab ka seda, et Euroopa Liidu õigusmissioon Kosovos ei ole oma ülesandeid täitnud vabastusarmee kuriteod nõuavad uurimist. ma äh, leian, et äh, Euroopa Nõukogu äh, esitatud dokumente tuleb kõigepealt uurida ning alles seejärel on võimalik alustada läbirääkimise režiimiga, mis on sooritanud kuritegusid inimsuse vastu. suur tänu. nüüd saab sõna härra Diestemeira, palun. suur tänu, härra president. mina tunnen solidaarsust Kosovo suhtes. kui inimesed äh, pidid äh, põgenema oma kodust sõja tõttu, võttis meie riik nad hea meelega vastu oma põgenikelaagrites, aga täna on Kosovos tõsiseid probleeme korrup-, korruptsiooni, meediavabaduse, organiseeritud kuritegevusega väga palju ait-, on paranemisruumi ka äh, avaliku sektori haldusstruktuurides ja praegu ei täida Kosovo äh, iseseisva riigi äh, tingimusi. suur tänu, härra Sogor, järgmisena palun. suur tänu, härra president üheksakümnendatel aastatel, kui me rääkisime albaanlastele autonoomia andmisest Kosovos ja kuulasime ära nende nõudmised, siis tunnustati tegelikult äh, Kosovot iseseisva riigina paljude Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, see tee oli aga väga auklik. Ähm, valati äh, palju verd äh, ja läks aastaid selleks, et stabiilsust saavutada, kui serblased ei andnud Kosovole autonoomiat, siis ilmselt nad ei mõelnud sugugi sellele, et see on võib-olla esimene samm äh, tõelise iseseisvuse suunas. Äh, Rugovar äh, vedas raumeseid läbirääkimisi ja tegelikult ilmselt keegi ei osanud ka arvata, et asi võib minna nii vägivaldseks Lääne-Balkani piirkonnas elab väga palju etnilisi vähemusi teineteise kõrval ja väga oluline on kõikidele nendele anda autonoomia. see on rahu kriteeriumiseks, rahu eeltingimuseks. seda on õpetanud meile Kosovo ajalugu. Euroopa Liit peaks rohkem tähelepanu pöörama vähemuste häälele ja tegema seda paremini kui seni. suur tänu ja sellega äh, saab viimasena sõna proua isas äh, Kun Bilbao. Äh, suur tänu, härra president. Hispaania ei tunnusta Kosovot äh, eraldi riigina ja ei toeta Kosovo liitumist Euroopa Liiduga. kahekümne teisel juulil aastal kaks tuhat kümme otsustas rahvusvaheline kohus et äh, Kosovo iseseisvaks äh, kuulutamine ei rikkunud rahvusvahelist õigust. Kosovo oli riik enne, kui äh, Serbia väed tuhande üheksasaja kaheteistkümnendal aastal selle okupeerisid. tegemist on endise Jugoslaavia piirkonnaga, mis Miloševiči rahvamõrvas kõige rohkem kannatada sai me peame üles näitama solidaarsust Kosovo rah-, rahva suhtes, kes on olnud ohvriks nii rahvamõrvale kui ka patiseisule. me peame langetama teistsuguse otsuse kui Hispaania valitsuse seisukoht, me ei tohiks unustada seda, et see Kosovo äh, inimesed tahavad teistsugust staatust, Hispaania peaks äh, meeles pidama, et kahekümne esimesel sajandil on vabalt avaldatud demokraatlikud seisukohad suveräänsuse aluseks. nii et härra volinik, mida teie arvate sellest kõigest? pärast neid suuri jõupingutusi, mida Kosovo on teinud selleks, et Euroopa Liiduga liituda. suur tänu ja nüüd saab sõna härra volinik Füüle. härra president, austatud parlamendisaadikud, härra minister. ma olen tänulik võimaluse eest teiega rääkida täna Euroopa Liidu poliitikast Kosovo suunas ma olen ka väga ka tänulik teie julguta, julgustavate sõnade eest ähm, ja et olete tunnustust avaldanud meie jõupingutustele tuua Kosovo Euroopa Liiduga lähemale. järgmistel äh, kuudel on ettevalmistamisel Kosovo valmisoleku detailne ülevaade, et kas nad on valmis äh, läbirääkimistesse asuma stabiliseerimise assotsiatsioonilepingu osas ja kas nad on valmis seda lepingut rakendama. see äh, leping tagaks Kosovole koha teiste Lääne-Balkani riikide seas ja annaks neile samasuguse eesmärgi nagu kõikidele teistele üks hetk liituda meie turvalisuse ja jõukuse alaga. sellel nädalal, kui käisin Kosovos äh, oli see alustuseks uuele faasile, tõsise töö ja reformide faasile. nüüd tuleb sõnadest minna üle protsessile, mis on sisukas äh, ja põhineb äh, konkreetsetel sammudel. see on ainus viis, kuidas vastata nendele paljudele probleemidele, millega Kosovo rahvas on silmitsi. komisjon on valmis Kosovot selles töös toetama. Kosovo hiljutine kokkulepe, regionaalse kokkuleppe osas Serbiaga äh, vaatamata hambumusprobleemidele ähm, annab äh, Euroopa Liidule võimaluse ka nendega tihedamat koostööd teha Äh, ma tahaksin teie toetust sellele sõnumile ja, ja sellele, et me tahaksime ja ma kutsuksin teid üles äh, hoogustama suhteid Kosovo parlamendiga. aga kui me teeme tööd ühise eesmärgi nimel Kosovo lähemale toomisel äh, ja tema liitmisel Euroopa Liiduga, toome me stabiilsuse ja õitsengu tervele Lääne-Balkani piirkonnale. suur tänu, härra volinik ja nüüd debati lõpetuseks minister Vammen. hea Fomen, head medlemad lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, härra volinik. ma sooviksin tänada kõiki selle arutelu eest siin kojas, arvestades kõiki eh, liikmelisusega seotud teemasid, eriti aga tänaksin raportööri Ulrike Lunatšeki Euroopa Liit on Kosovole pühendunud, me jätkame Kosovo toetust EULEX-i kaudu ning äh, loomulikult äh, on põhivastutus Kosovo juhtide käes. Kosovo ees on palju väljakutseid, me peame mm, silmitsi seisma selle olukorraga et äh, tegemist on teatud tingimuste täitmisega, investeeringud inf-, taristusse aitavad kindlasti edasiminekut. tee saab aga olema üsnagi raske ja keeruline ning äh, edu saavutatakse vaid äh, raske tööga kandidaatriigi staatuse andmine Serbiale aga on näidanud, et nendele riikidele, kes pingutavad, on äh, Euroopa Liidu tee avatud ning loodetavasti on Serbia staatus äh, eesmärgiks, eeskujuks nii Kosovole kui ka teistele riikidele. vaja on mitmeid reforme Kosovos, viitaksin siinkohal mõnele neist. saavutatud on piiratud edu põhikriteeriumide valdkonnas ning samuti ka korruptsiooniga võitlemisel. korruptsioon on Kosovos väga tõsine probleem. ning nende juhtumite kohtusse saatmine on oluline ning vaja on teha täiendavaid jõupingutusi selles valdkonnas samuti on vaja pingutada organiseeritud kuritegevusega võitlemisel, täiendavat äh, seadusandlust on vaja vastu võtta ning äh, seda seadusandlust peab ka äh, tõhusalt jõustama. koostööd tehakse selles valdkonnas ka naaberriikidega, sest organiseeritud kuritegevus ei tunne piire. vaja on reforme õigussüsteemis sest äh, seda me, protsessi toetame me aktiivselt. mis puudutab majandust, siis vaja on viia läbi struktuurseid reforme selleks, et süvendada üleminekut äh, täielikult toimivale turumajandusele ja siin on üsna palju ära teha. nagu öeldud, siis väljakutsed on suured, Euroopa Liit on aga Kosovo toetamisele äh, pühendunud ja jääme ootama täiendavaid reforme ja edasiminekut Euroopa Liiduga liitumisel. Kosovo juhid peavad väljakutsetest teadlikud olema ning Euroopa Liidu äh, poolt toetatud dialoog Belgradiga on oluline. praktilise lähenemise korral on võimalik ka keeruliste küsimustega edukalt edasi liikuda ja töötab selles vallas jätkama ning loodetavasti Pristina valitsus äh, teeb jätkuvalt jõupingutusi selleks, et äh, saavutada pikaajalisi tulemusi. Taani eesistuja riigina jääb ootama jätkuvalt süvenenud koostööd Euroopa Parlamendiga ja komisjoniga, suur tänu! suur tänu. olen saanud ka resolutsiooni ettepaneku ning selle arutelu oleme nüüd lõpetanud ja hääletamine toimub homme.